kallid kolleegid, ma teeksin ettepaneku alustada meie koosoleku, koosolekuga kümme minutit hiljem ja ma vabandan tõlkide eest selle pärast. päeva, päevakord on välja jagatud, ma ei ole saanud mingisuguseid muudatusettepanekuid, seega võime päevakorra vastuvõetuks pidada ja juhataja teadaandeid on mul neli. esimene puudutab seda, et ma tahaksin rääkida noorte tööhõive konverentsist, mis tegelikult äh, kujunes Euroopa ütleme, ülemkoguks, mis leidis aset Pariisis üleeile ja kus Euroopa Parlamenti esindas äh, meie institutsiooni president Martin Schulz, kes äh, soovis, et mina koos temaga osaleksin et nii, et meie ja Sotsiaalasjade komisjoni esimees, me olime esindatud sellel konverentsil, mis oli kahes osas, kõigepealt leidis aset ministrite et nõukogu kõigepealt ähm, ministrite kokkusaamine, kus ma ka sõna võtsin ja ma rääkisin meie tööst ja rääkisin ka nendest muredest, mis meil on selles meie komisjonis ja rääkisin täpsemalt sellest, et noorte tööpuuduse küsimust ei saa lahendada ainult sellega, et me kutsume üles suuremale liikuvusele. nii või teisiti peab see liikuvus tuginema vabatahtlikkusele ja ma rääkisin ka meie kogemusest ja nendest töödest, mis me oleme selles valdkonnas teinud ja me teame, et noorte tagatiste ellukutsumine ja algatuste ellukutsumine, mis puudutab noorte tööhõivet, need saavad edukaks kujuneda ainult siis, kui me suudame paika panna paremad parimad tavad ehk best practices ja kui me suudame kaasata väga tihedalt ka sotsiaalpartnerid nende programmide äh, paikapanemisse. ja ma rõhutasin ka seda, kuivõrd tähtis on lisaks sellele noorte tööhõive algatusele need elemendid, mis võimaldavad meil aidata kaasa majanduskasvu tõusule ja seda just kõige kaugemates piirkondades ja algatused, mis puudutavad ettevõtlust ja noorte noorte osa selles, et noored tõesti saaksid osaleda selles ja sellega seotud on ka pangandusliidu küsimused ja ka need, kõik see, mis soodustab ettevõtlust, eriti just mikrolaenude äh, programm või siis äh, ettevõtlusalased koolitused. ja lõpuks rääkisin ma kahest täiendavast punktist, kõigepealt rõhutasin vajadust mitte unustada, kui me räägime noorte tööhõivest, et mitte unustada seda, et on väga suured erinevused ja järjest suuremad erinevused nii Eurotsooni sees kui ka väljaspool Eurotsooni. ja ma kutsusin ministreid üles sellele, et nüüdsest kõik mobiliseeruksid selleks, et tulla välja oma töökavadega. sellepärast, et nagu te kindlasti teate, selleks, et see programm tõesti tõhusalt toimiks, on meil vaja kõigepealt vastu võtta mitmeaastane finantsraamistik, et me peame vastu võtma Euroopa Sotsiaalfondi puudutava reeglid ja on vaja ka seda, et liikmesriigid esitaksid omapoolsed töökavad. ja nii palju, kui mina tean, on praeguseks hetkeks ainult kuus riiki, kes on edastanud oma siseriiklikud öö, äh, tegevuskavad ja need kuus riiki on Tšehhi Vabariik, Ungari, Leedu, Läti, Poola ja Slovakkia. ja ma rõhutasin, kuivõrd tähtsaks meie peame seda et iga liikmesriik mobiliseeruks selleks, et saata oma tegevuskava. ja ma rõhutasin selle äh, punkti tähtsust ka seoses sellega, et kui me olime Kreekas, siis me kohtusime töö, tööministriga ja mind tõsiselt üllatas see, kui ma esitasin talle küsimuse, et kui kaugele te olete jõudnud oma tegevuskavaga selles osas, mis puudutab äh, noorte tööhõivet ja algatusi selles osas ja tagatisi noortele. ja siis tema vastas mulle, et ma ootan ära, mis Pariisi tippkohtumisel äh, aset leiab. nii et selle tippkohtumise raames äh, kakskümmend neli valitsus- või riigijuhti olid kohal, Euroopa Parlamendi president võttis sõna, rõhutamaks, kuivõrd tähtis on see, et noored oleksid meie prioriteediks ja ta ütles siis järgmist. meie vanemate põlvkond oli selline põlvkond, kes tegi väga suuri jõupingutusi, aga need jõupingutused, mida neil paluti teha, olid jõupingutused, mida nad pidid tegema tuleviku nimel ja selleks, et ehitada üles oma riik oma laste jaoks. meie põlvkonnalt see, need jõupingutused, mida meil paluti teha, oli, et vanemad pidid tegema jõupingutusi päästmaks pankasid ja ta ütles selgelt, et see on midagi, mis ei ole päris hästi nüüd äh, läinud ja kui me nüüd palume vanematel midagi teha selleks, et parandada oma laste olukorda, siis võib-olla nad on nõus nende jõupingutustega ja nõus neid jõupingutusi tegema. ja, ja ta rõhutas äh, just väga selle tähtsust ta küsis, et millal Euroopa Parlament võtab vastu mitmeaastase finantsraamistik ja ta rahustas ka äh, riigi- ja valitsusjuhte ja ütles, et äh, raha läheb lahti kahekümnendast novembrist pärast seda, kui me oleme täiskogule hääletanud selle üle. ja siis võtsid sõna ka riigi- ja valitsusjuhid ja kõige jõulisemad või kõige tugevamad sõnavõtud. Nende hulgast tahaksin ma välja tuua Itaalia parlamendi presidendi Ercoleta ähm, sõnavõtu ja nemad on ka järgmise konverentsi äh, korraldajaks aprillikuus. ja Euroopa Komisjon on näinud ette omalt poolt aprilli alguses korraldada konverentsis, kus räägitakse sellest, kuidas liikmesriigid on ellu rakendanud noorte tagatisi, noorte garantiid. ja president Leta natukene hiljem, aprillikuus, äh, korraldab konverentsi äh, Roomas ja millega seoses ta kavatseb saata ka jõulise sõnumi enne Euroopa valimisi ja et Berliinis otsustatakse põhimõtete üle, Pariisis pannakse paika vahendid ja Roomas öeldakse siis või tehakse esimene lauaring selle kohta, et mis on siis nüüd saavutatud ja kuhu jõutud. teiste sõnavõttude hulgast tahaksin välja tuua soomlaste sõnavõtu, kes kirjeldasid seda mehhanismi, mis nemad on ellu kutsunud ja et mil määral liikmesriikidele need ideed võivad kasulikud olla lisaks sellele käsitleti ühte teiste teemat ja see puudutab äh, töötajate lähetamise direktiivi. ja siin võttis sõna Belgia äh, peaminister Elio de Rupo, kes äh, käsitles seda tippkohtumise teemat ja ütles, et lisaks noorte tööpuuduse küsimusele töötajate, dumpingu ja töötajate töötingimust töökohtade äh, küsimus ja töö kvaliteedi ting-, äh, küsimused, need on ka need, millest me peame arutama seoses lähe-, töötajate lähetamise direktiiviga ja siis küsiti komisjonilt, et kaugel on sellega jõudnud ja Barroso pidi vastama sellele ja Barroso ütles, et järgmisel EBSCO nõukogul peaks selles osas kokkuvõttele, kokkuleppele jõutama ja Herman Van Rompuy tegi kokkuvõtte nendest töödest, mis on tehtud ja ütles, et kui EBSCO-l ei suudeta kokkuleppele jõuda, siis seda küsimust hakatakse arutama Euroopa Ülemkogul endal. ja lõpetuseks tahaksin öelda veel kahte asja. kõigepealt, et Euroopa algatust niimoodi arutatakse valitsustevahelisel tasandil, et seda küsimust on nüüd ju mitu korda järjest arutatud, aga osaledes sellel tippkohtumisel eile, võin ma öelda, et see võimaldab tõesti meil dünaamiliselt edasi liikuda selle teemaga, sest tegemist on tõesti sellise teemaga, äh, mi-, mille osas on pädevad eri, pädevad eriti just liikmesriigid. aga samas oli tore ka see, et komisjon ja komisjoni president Elmar Van Rompuy on jõuliselt osalenud selles tegevuses. ja lõppsõnaks ütles president äh, Hollande äh, seda, et väga tähtis on see, et kõik tuleksid välja võimalikult kiirelt oma tegevuskavaga, rõhutas seda, kuivõrd tähtis on see, et meil oleks äh, tõesti raamistik olemas selles, et äh, noorte äh, tööturule kaasamine tagada ja et kaasata sellesse ka sotsiaalpartnerid ja et kõik ettepanekud, millega välja tuleksid, välja tullakse, oleksid tõesti kvaliteetsed ettepanekud. et see oleks siis see kokkuvõte sellest, mis toimus sellel tippkohtumisel. ja teine Äh, teadaanne puudutab seda, et jääb meie järgmisel äh, kokkusaamisel kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal novembril. kahekümne kuuenda novembri pealelõunane kokkusaamine jääb ära, nii et te võite selle maha tõmmata oma kalendermärkmikest ja sinna mingid muud kohustused kirja panna. kolmas teadaanne puudutab Äh, kasutamata jäänud tõlget, selles osas ei ole midagi ära öelda. pärast seda, kui on see järelevalve paika pandud, siis võib öelda, et olukord on tõsiselt paranenud ja ma tänan ka teid selle eest ja vastavalt meie väga hästi paika, paika pandud töökorraldusele, siis meie tööd kantakse üle ka intranetis praegu kolmas punkt meie päevakorras, kaheksateistkümnenda septembri päevakord on laiali jaotatud, ma kommentaare pole saanud, järelikult võime selle lugeda vastuvõetuks. Um, Est-ce que monsieur... kas härra Darden näeb selles probleemi, et kui me võtaksime tema päevakorrapunkti pärast hääletust, et me võiksime ajaliselt jääda nagu päevakorra raamesse? suur tänu selle eest. aga läheme siis päevakorrapunkti number kuus juurde ja siis annan ma sõna Alejandro Serkasele ja ta räägiks selle, nende arutelude käigust ja seisust ja milliseid tulemusi on saavutatud seoses läbirääkimistega nõukoguga selles osas, mis puudutab kolmandate riikide kodanike riiki sisenemist ja seal viibimist öö, hooajalise töö eesmärgil. ja al final de uno de los dosieres importantes de esta legislatura que quiero recordar que fue iniciado ya el suur aitäh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et härra Koferaatile peaks äh, tänu avaldama sellest ja tahaksin ka Klaara Martinest, oma assistenti tänada, kes aitas äh, kogu töö planeerida ja seda tööd on tehtud viimase kolme aasta jooksul siin nõukogus ja parlamendis ja komisjonis. ning triloogia oli lisaselt palju, oktoobris jõudsime äh, nendega ühele poole ning nüüd on vaja nõukogu parlamendi vahelist kokkulepet Vous n'avez pas Il n'y a pas. Je peux parler en français alors eh?. ma võin rääkida ka prantsuse keeles, ütleb kõneleja, kui on probleeme tõlkega. Qu'est-ce que je fais Oui. Re... Repetimos, ¿eh? Como en las películas. Le decía que este es el final de un largo trabajo que niisiis, tegemist on äärmiselt pika töö tulemusega, väga tähtsa töö tulemusega, mis meie komisjon tegi ja äh, tulemus on edukas, me peaksime alustama sellest, et ütleme, et äh, aplausi väärib Sergio Cofferati, ta tegi kõvasti tööd päris pikka aega ja minu sekretär ja mina, Clara Martines, korraldasime viimase koosoleku, viimase triloogi kahekümne kolmandal oktoobril. selle käigus jõuti siis äh, täieliku kokkuleppeni parlamendi ning nõukogu vahel. eelnevalt variraportöörid kohtusid minuga ning äh, andsid oma nõusoleku nõukogu viimasele pakkumisele Koreperis oktoobris see heaks kiideti ning nüüd me peame jätkama parlamentaarse menetlusega ja hääletusega. siin tuleks ütelda veel, et äh, me oleme suutnud täita peaaegu kõik eesmärgid, mis meil tööhõivekomisjonis püstitatud olid, meil on ainupädevus artikli viiskümmend raames, see puudutab kahte artiklit, artiklit seitseteist ning mitme, eelkõige ning mitmeid põhjenduspunkte libe ja meie pädevus on jagatud. pidime tagama selle, et töötingimused, sotsiaalne kindlustus äh, ja nii edasi oleksid tagatud, nii et hooajatöölised äh, vastuvõtvates riikides ei elaks halvemates tingimustes kui äh, riigi enda töötajad. nii et komisjoni eesmärgiks oli siis tagada see, et kõiki koheldaks võrdselt ja hästi seda vältimaks ekspluateerimist ning äh, selleks, et neil seviks rassism või ksenofoobia. mis puudutab kollektiivlepinguid ning äh, tööaega, siis siin on ka kokkulepe ja see puudutas ka kõiki äh, sotsiaalaspekti, me pidime kolm järeleandmist tegema nõukogule, mis on täiesti mõistlikud, liikmesriikidele tuli teatud erandiõigus jätka puudutas töötust ja perekaitset ning haridust. Need küsimused ei ole professionaalse väärtusega. aga praktikas äh, hooajatööliste elul on sellel vähe mõju, sellepärast et nende lepingud on lühi, lühikesed, viibivad lühikest aega vastuvõtvates riikides ning just nimelt äh, töötu abiraha, peretoetust ja muud ei saadaks muidugi osad liikmesriigid on selle vastu, aga igastahes see mõjutab väga vähe töötajate elu. ja me oleme lähtunud sellest, et on võrdsed tingimused tagatud kõikides sotsiaalsetes aspektides, seega meie eesmärgid on täiel määral saavutatud, heaks kiidetud, me saame ka hääletada oma südametunnistuse kohaselt. tulemused on rahuldavad tahaksin samuti ütelda, et meie omalt poolt oleme päris suure panuse direktiivi andnud. see direktiiv on teistest direktiividest lahku löödud, millele samaaegselt arutelud käivad, see puudutab äh, töötajate lähetamisdirektiivi ning äh, ettevõtete siseseid lähetusi räägiti on sellest, et need kaks direktiivi üksteisest mõjutavad ja võivad mõjutada ka meie oma. lähetatud töötajate direktiivi üle parlamendis nõukogus mõttetöö käib. kui hooajatöötajate direktiiv jõuab positiivse tulemusteni, siis oleks võimalik lahendada korrektselt kõik äh, küsimused, mis on seotud tuhandete-tuhandetele liidu ning liidu välistele töötajatele antud äh, lepingutega. suur aitäh! kas on sõnavõtu äh, soove proua Essaia, sari Essaia, siis härra Benanas, kõik proua Sari Esaja. I would like to suur aitäh, ma tahaksin samuti tänada härra Koferaadit, aga ka härra Serkast äh, väga hea töö eest ning samuti selle eest, et äh, te teavitasite meid nüüd äh, sellest, mis triloogiga, kus toimus, mis nõukogus toimus, väga hea, et meil oli kogu aeg tunne, et me olime ka kaasatud ning et, et saime koheselt infot. suur aitäh selle eest! ma tunnen samuti päris suurt headmeelt tulemuste üle, sellepärast et nagu härra Serkas ütles, me eh, tagame võrdse kohtlemise ja võrdsed sotsiaalsed tingimused seoses tööga. aga sellised sotsiaalse, sotsiaalkindlustuse küsimused, mis ei ole otseselt seotud, jäävad välja nagu haridus, peretoetused ning eh, töötustoetus. eriti eh, on see oluline nende riikide jaoks, kus on elukohapõhine sotsiaalkindlustussüsteem. võrdse kohtlemise laiendamine siin võiks olla problemaatiline, ma arvan, et praegune tulemus on selline, millega me saame kõik nõustuda ning samuti me saame vältida olukorda, kus kolmandate riikide kodanikel oleks olnud posi-, äh, soodsam olukord kui Euroopa Liidu kodanikel, kes töötavad mõnes teises äh, riigis või äh, teisel pool piiri. nii et väga oluline, et me ka selle, seda meeles peame. et aitäh hea koostöö eest, ma tean, et mõningates riikides võib olla natukene vähem bürokraatlikke mm, protseduure praegu ja lisaväärtus võib olla kahtlust tekitav teatud kolleegidele, aga ma arvan, et on hea, et meil on miinimum äh, määrus olemas ja kui mõningates riikides tahetakse kohelda veelgi soodsamalt hooajatöötajaid, siis äh, see on ka võimalik, aga igastahes väga hea, et meil on kolmandate riikide kodanike kohta nüüd ka oma direktiivi, suur aitäh veel kord ja suur aitäh ka teistele variraportööridele. suur aitäh, Jean-Luc Benamias ja äh, järgmine kõneleja. hästi lühidalt jah, suur aitäh ma tunnen head meelt, tegemist on hea tasakaalustatud kokkuleppega, aitäh. jah, tõesti väga tõhus vastus. Luja Slovetska. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, minu seisukoht on natukene teistsugune siin seoses selle direktiiviga, sellepärast et minu jaoks on tegemist tekstiga mis hoopis vastupidi ei võimalda tasakaalustatult kohelda Euroopa Liidu hooajatöötajaid ja teistest riikidest pärit hooajatöötajaid. sõnad artikkel kaksteist, kus ette on nähtud teatud äh, hüvitised, see ei ole päris selge, ei ole selge, mis alusel neid hüvitisi makstaks või mis liigi hüvitistega üldse tegemist on. siin on jäänud mulle mulje, et hooajatöötajad Euroopa Liidust jäävad äh, halvemasse olukorda, sellepärast et nende jaoks mingeid hüvitisi ette nähtud ei ole. artikkel neliteist on samuti vastuoluline artikkel, sellepärast et siin direktiivis me tagame küll hea kohtlemise kolmandatest riikidest pärit äh, hooajatöötajate jaoks, aga mitte midagi ei ole ette nähtud nende jaoks, kes äh, on Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit. seega ma leian, et ka siin on äh, tasakaalust puudu. mul on ka tunne, et halduskohustused kriisi ajal muudavad asjad veelgi keerukamaks, see loob rohkem bürokraatiat, et tõkestatakse hooajatöötajate liikuvust. lisaks sellele pean ütlema, et äh, mul kindlasti osutub keerukaks direktiivi poolt hääletada. Um, merci, je vais donner la parole à Gino. Suur tänu, nüüd on sõna Jean Lambertsil proua Slovetska, ma äh, tuletaksin meelde, et see artikkel, millele te viitasite, see on see artikkel, mille osas, mis ei kuulu komisjoni äh, pädevusse, sellepärast et see on Kodanikuvabaduste komisjoniga meie kaasse. et äh, Claude Moraes, see pigem, pigem kuulub tema pädevusse kui Ando Serkasele. Jean Lambert well,. I... suur tänu, proua esimees ka mina tahtsin öelda, et me oleme nõus läbiräägitud tulemusega, aga ma tahaksin tulla selle kohtlemise küsimuse juurde. Te peaksite mõtlema ka selle peale, et Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on teatud võimalused näiteks tööandjat vahetada ühelt töökohalt teisele liikuda, mis nii ei ole kolmandate riikide kodanike puhul, aga ma tahaksin nüüd tulla selle juurde, mida ütles proua esimees karistuste kohta tööandjatele ja töövõtjate majutuse küsimused. see on praegusel hetkel riikliku tasandi otsustada ja võib-olla tuleks ka riiklike parlamentide saadikutele meenutada, et kui me soovime midagi võrdse kohtlemise osas ära teha, siis tuleks need küsimused ka tõstatada Euroopa Liidu kodanike puhul, sellepärast et võrdsed tingimused peaksid kehtima igal pool. suur tänu ja proua raportöör, kas soovite kokku võtta? tahan veel kord tänada, ütlesin juba enne et tänan äh, variraportööre. töö oli tõesti konstruktiivne ja viljakas, meil oli väga meeldiv koostöö, tegime tihedalt koostööd, kuulasime kõikide arvamused ära. minu jaoks oli tegemist väga meeldiva kogemusega ja proua Jasovjetskale võin öelda, samamoodi nagu ka teistele, kellel on selle artikliga probleeme, et see ei ole meie pädevuses. see tähendab ka seda, et võib-olla teistes valdkonnakomisjonides tuleks selle küsimusega tegeleda. aga ka kodanikuvabaduste koma-, komisjonis tehti see muudatusettepanek niimoodi, et Rahvapartei toetas seda, me soovisime tõesti, et kõik oleksid nõus. selliste läbirääkimiste puhul mitte keegi ei saavuta sajaprotsendiliselt äh, enda seisukohta, kuid see ei tähenda ka seda, et keegi peaks sajaprotsendiliselt kõigest loobuma. ma arvan, et me tegime paar jäle, järeleandmist, aga lõpptulemus on siiski väga hea. ma arvan, et tegemist on edusammuga millega meil on võimalik tupikseisust välja tulla ja sellepärast ma sooviksin proua Solvetskat, et, et ka tema saaks toetada seda kompromissi, milleni me jõudsime no,. nüüd oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga ja hääletusele läheb ta natukese aja pärast ja väikse hilinemisega läheme hääletuse juurde ma vabandan nende ees, kes äh, praegu meiega alles ühinesid ja punkt seitse, hääletame eelarvekomisjoni arvamust, mis puudutab üleilmalisust ja üleilmalusega kohanemise fond ja me hääletame kohe elektrooniliselt, nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kas kõigil on hääletuskaart? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, üks erapooletu. see arvamus on vastu võetud. teine arvamus Euroopa Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi raames. see on Soome Nokia taotlus ja alustame hääletusega, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, null vastu, üks erapooletu. ka see on vastu võetud punkt üheksa, kolmas teema, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi ja see puudutab äh, First Solari taotlust ja selle on esitanud Saksamaa. panen hääletusele arvamuse eelnõu, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu, null erapooletut ja nüüd oleme jõudnud kümnenda punkti juurde. kolmandate riikide kodanike hooajalise töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal viibimise tingimused ja Alejandro Serkas just raportöörina rääkis meile sellest, milline on läbirääkimiste seis nõukoguga ja kogu tekst läheb hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, üks vastu, kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu, üks erapooletu, vastu võetud ja palju õnne meie raportöörile. ja nüüd jõuame me päevakorrapunkti äh, üksteist juurde ja siin on meil tegemist sellega, et me hääletame soovituse eelnõu üle Hiinast Suberti koostatud dokument, see puudutab äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni ratifitseerimist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja see puudutab liikmesriikide töötajate töötingimusi, nii et ILO konventsioon ja soovituse eelnõu läheb hääletusele elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, null erapooletut äh,, no, ke, mitte keegi ei ole vastu, kaks erapooletut. ja nüüd õigusloomeline tekst, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, mitte keegi ei ole vastu, kaks erapooletut. palju õnne meie raportöörile ja nüüd oleme jõudnud äh, punkti number kaksteist juurde ja siin on tegemist äh, ILO konventsiooniga taas. ja selle koht-, selles osas raportööriks oli Juta Steinrück. Äh, see lubab liikmesriikidel ratifitseerida Euroopa Liidu huvides tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta ILO konventsiooni, mis puudutab kemikaalide kasutamist töö juures ja panen kogu selle soovituse hääletusele elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, mitte keegi ei ole vastu, üks erapooletu. ja nüüd läheb resolutsiooni ettepanek hääletusele, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, mitte keegi ei ole vastu, üks erapooletu. palju õnne meie raportöörile. ja sellega oleme me lõppenud, lõpetanud meie hääletused. ja nüüd annan ma sõna päevakorrapunkti kolmteist, vabandust, vabandust, vabandust. me võtame kõigepealt Frederik Dardenni äh, päevakorrapunkti, mille me edasi lükkasime. ja see puudutab siis meie päevakorrapunkte neli ja viis ja need puudutavad raudteepaketti. ja äh, sellega seoses on meie poole pöördutud kahe, seoses kahe tekstiga, esimene puudutab kolmteist seitsekümmend kahe tuhande kümnendast aastast määruse Äh, muutmist, mis puudutab raudteereisijate transpordi ja siseturu avamist äh, ja direktiivi kolmkümmend neli ja mis loob ühtse raudteeruumi ja si-, ja ja puudutab infrastruktuuri juhtimist, raudtee infrastruktuuri juhtimist ja reisijate vedu nii äh,, austatud härra raportöör, teil on sõna tutvustamaks meile kompromissteksti seoses nende kahe raportiga. Äh, suur tänu, proua esinaine. Suht-, lühe, lühidalt äh, kõigepealt ma tahaksin teile meelde tuletada, et milline minu raporti eelnõu lähenemisnurk on olnud ja mm, millised on muudatusettepanekud olnud ja minu lähenemine oli, äh, tugines sellele, et me ei peaks pimesi liikuma liberaliseerimise sõna, suunas ja kõige tähtsam on kõik see, mis on seotud juurdepääsuga, reisijate juurdepääsuga, nende turvalisuse ja teenuse kvaliteediga ja edasi me peame kaitsma ka töötajaid äh, selles osas või siis, kui me edasi liigume selle teemaga. ja ma tuletaksin teile kiirelt meelde, milline on kogu selle teema filosoofia olnud. ja kui me nüüd vaatame, milline, mil määral on meie seisukohad kokku langenud äh, Rahvapartei ja Roheliste raportööridega. olen ma välja tulnud mõningate kompromissidega johtuvalt sellest, et meil on olnud võimalus, tuginedes esitatud muudatusettepanekutele, et selleks oli äh, võimalus olemas ja muudatusettepanekuid äh, mis puudutab muudatusettepanekuid, siis tuginedes äh, nendele kontaktidele, mis mul siiani on olnud, siis ma võin öelda, et liberaalid on jäänud äh, oma seisukohtadele kindlaks ja nende seisukohad on suhteliselt erinevalt sellest, mis ma praegu, äh, millest ma praegu rääkisin. ja variraportöör kindlasti äh, räägib täpsemalt sellest ja ma arvan, et rohelised paluvad mõningaid asju siin veel täpsustada äh, või viimistleda ja selle me suudame täna pärastlõunal või homme ära teha ja selle kompromissi täpselt paika panna. keegi soovib veel sõna seoses sellega? härra Bach? Bach? Georges Bach kõigepealt. Oui, merci, madame la présidente um.... tänan, proua esinaine. hästi lühidalt äh, üldine sissejuhatus ja liberaliseerimise küsimus raudteel. olen Tartenni seisukohaga täiesti nõus, tahan teda õnnitleda ka mõlema raporti puhul suur tänu ka kompromisside eest, mis ta aitas välja töötada. me saame aru, et kompromissi hash üks osa langeb nagunii ära, kompromiss M on ka täiesti korras, G-d toetame me ka sajaprotsendiliselt ja tegelikult seal ei ole mitte mingeid suuri probleeme. ja ma arvan, et me siin tõesti äh, raudteesektori töövõtjad kodanike huvides oleme väga korraliku raporti koostanud, aitäh! Parfait, euh, Phil Bignon, puis... aitäh, Phil Bignon ja siis Toomas Mann. ei? ja siis Elizabeth Schröder He's obviously, ta- he's, he's obviously taken the microphone with him too, but uh, tundub, et ma olen siin tõesti mikrofoni kaheks äh, tõmmanud. Phil de Bakkerit ei ole täna kohal ja ma esindan teda ning ma olen tegelikult transpordikomisjonis selle paketiga tegelenud koos härra de Bakkeriga. me saime mõned kompromissettepanekud härra Tardenilt, aga meil on tunne, et meil oleks pidanud siiski ka olema variraportööride kohtumine. meie muudatusettepanekutega pole arvestatud kompromissettepanekutes ja härra Tarden seda ka tegelikult juba ütles. me ei saa kõiki neist kahjuks toetada. eriti, mis puudutab määruse osa, meil tõesti sellega on suuri probleeme. ja kompromissettepanekud B, E, F IKM ja kompromissettepaneku B viimast osa ei saa me toetada. mis puudutab haldamist, siis need kompromissettepanekud, mis lähevad täpselt vastupidi sellele, mida meie usume, ma arvan, et eh, neid me ei saa toetada. üleüldse sellist kurssi ei saa me toetada. Wildebacheril on kahju, et kompromissid lähevad ka absoluutselt teises suunas kui see, mis on olnud Euroopa Liidu kurss viimasel paarikümnel aastal. ja tegelikult on vastuolus ka sellega, mida komisjon on teinud ja mida on öeldud transpordikomisjonis turgude avamine tegelikult võib raudteeturule ka positiivseid mõjusid kaasa tuua, samamoodi nagu ka positiivseid äh, mõjusid tööandjatele ja töövõtjatele selles sektoris. Ühendkuningriigi ja Rootsi positiivsed kogemused, need on need riigid, kus äh, on äh, turud avatud, on olnud tulemused väga head ja näiteks tööhõive selles sektoris on suurenenud staatus quo kaitsmine tegelikult äh, ei mõju hästi raudteeturule ja tarbijad on ja töövõtjad on need, kes sellest tegelikult kõige rohkem kaotavad. Elizabeth Schröter ja siis saab sõna komisjon. jah. ma tahan igast küsimusest eraldi äh, rääkida. kõigepealt direktiiv direktiivi puhul me palusime, et kompromissettepaneku G puhul me ei vaataks seda kui kompromissi, vaid et me teeksime sellest kaks eraldiseisvat muudatusettepanekut, sellepärast et tegemist ei ole kompromissiga, vaid lihtsalt kaks muudatusettepanekut kirjutati kokku üheks ja mulle oleks meeldinud, kui need muudatusettepanekud oleksid eraldiseisvad ja et äh, nende üle oleks võimalik eraldi hääletada, sest nendel ei ole tegelikult omavahel mitte mingit äh, äh, pistmist ja tegelikult raportööri lisand on täiesti normaalne lisand seal, mille üle võiks ka eraldi hääletada ja meie muudatusettepanek on ju täiesti eraldiseisev muudatusettepanek ja kuna raportöör selle sisse kirjutas, siis ma eeldan, et ta on sellega nõus kahjuks meie ettepanekut lihtsalt äh, hääletada muudatusettepaneku üle ja ka lisandi üle eraldi ei ole saanud mitte mingit vastukaja raportöörilt. teine punkt puudutab määrust. ja määruse puhul olid meil tehtud mõned muudatusettepanekud me tegelikult tegime ka ettepaneku, kuidas meie muudatusettepanekuid äh, hõlpsamalt kompromissettepanekusse sisse kirjutada. sellepärast, et selles kompromisstekstis, mille esitas raportöör, esitas äh, ei tule väga selgelt välja, et äh, ka meie muudatusettepanekutega arvestatakse. eriti see puudutab muudatusettepanekut B. me tegime seal ka sõnastuse ettepaneku, kuid raportöör ei ole siiamaani reageerinud sellele. äkki ta võib seda teha nüüd. kompromissettepanek G ka siin oli üks punkt, mida me ei toeta. nimelt alguse osa, meile meeldiks, et äh, jääks äh, püsima esialgne sõnastus. raportöör ütles, et ta on nõus meiega veel läbi rääkima, siiamaani ta seda teinud pole. nii et ma ei tea, kas ta on muutnud oma seisukohta meie muudatusettepanekute osas. me oleme kuulnud ära ainult kolleeg Pachi arvamuse sest äh, tema ütles, et tema on nõus meie muudatusettepanekutega, kui neid natukene muuta, nii et ootan nüüd tõesti põnevusega, mida raportööril on selle kohta öelda. komisjoni nimel, palun. Yes, thank you very much for giving me the floor, Madam Chairman. Uh, based on successful aitäh! Äh, pärast uh arvukaid äh, positiivseid tulemusi liikmesriikides oleme me äh, otsustanud avada äh, siseturu reisijate küsimustes konkurentsile ning oluline on jääda selle juurde, et avalike teenuste pakkumisel oleks liikmesriikidel oma sõna ütelda, liikmesriigid peavad tagama, et personal oleks hästi koolitatud ettevõtetes ning et läbi riigihangete hoitakse vahendeid kokku. sotsiaalsed tagajärjed ettepaneku puhul on muidugi olulised selle komisjoni jaoks, raportöör on teinud ettepanekuid parandamaks komisjoni ettepanekut kaks tuhat kaksteist kolmkümmend neli direktiivi osas, eriti mis puudutab äh, taristuettevõtete vahelist koosolekut, äh, muudatusettepanekud üks ja viisteist, samuti sotsiaalse dialoogi edendamine ning äh, kollektiivlepingud, muudatusettepanekud neli ja viis, sotsiaalpartnerite osalus koordineerivas komitees ja muudatusettepanek üksteist ning samuti teisedki muudatusettepanekud toetavad samu aspekte, kuuskümmend üks ja kuuskümmend üheksa näiteks ähm, ning kuuskümmend kuus ja kuuskümmend seitse härra Ludvigsonilt komisjon tervitab samuti muudatusettepanekuid, millega parandatakse raamistikku eh, ja muudetakse turge dünaamiliseks. rõhku pannakse sõltumatutele mm, taristuettevõtjatele muudatusettepanekud nelikümmend kuus ning viiskümmend kuni viiskümmend kolm ja viiskümmend seitse, muudatusettepanekud viiskümmend neli, viiskümmend kaheksa ja seitsekümmend. aga need muudatusettepanekud, millega tahetakse äh, eralduse nõudeid äh, vertikaalselt integreeritud struktuuridesse või nende kustutamine äh, on problemaatilised äh, muudatusettepanekud üksteist, kaksteist, kolmteist, nelikümmend üheksa ning eriti just viiskümmend kuus raportöörilt. Need muudatusettepanekud puudutavad ettepaneku sisulisi külgi, vertikaalselt integreeritud struktuurid, arved ning eraldatus ning finantsläbipaistvus, juhtivorganite reeglid ning huvide konfliktide kontrollimehhanismid. kõik need aspektid on olulised selleks, et tagada võrdsed tingimused kõikide ettevõtjate jaoks samamoodi meil on reservatsiooni muudatusettepanekute puhul, millega puudutakse ühtset informeerimist ning piletite väljastamisskeemi ning eh, samuti eh, ettevõt-, raudtee-ettevõtjate kommertshuvide eh, ja vabaduse kaitset. ja lõpetuseks me näeme, et raportöör teeb kompromissmuudatuse ettepanekuid ainult teatud küsimustes, peaasjalikult artiklites, mis puudutavad äh, Äh, majandusliku tasakaalu testi ning äh, raudteeettevõtjate vajadust kinni pidada kollektiivlepingutest ning aruandlusnõudest äh, komisjonile tööturu arengute kohta. komisjon põhimõtteliselt suhtub neisse muudatusettepanekutesse positiivselt, nii et kui lubate, siis paar sõna ka määruse enda kohta, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekuid kolmteist seitsekümmend määruse kohta, siis äh, komisjon nõustub, et tuleb tugevdada menetlus läbipaistvust ning sellest tulenevalt me tutu-, äh, tervitame muudatusettepanekuid JL, kus äh, on juttu konsultatsioonidest riik, avalike teenuste kohustustest ning äh, transpordiskeemidest äh, ning see on seotud samuti mm, eakamate inimestele teenuste pakkumistega. samuti ettepanek O, millega viiakse sisse vastastikususe klausel. ja mis puudutab äh, me tervitame samuti eh, viimaseid muudatusettepanekuid, aga siiski tuleks vältida igasugust lisahalduskoormust liikmesriikide asutustele. komisjon ei toeta kompromisse M-i ja N-i. kohustuslik eh, personali üleviimine eh, ettevõtja muutumise puhul ning samuti, mis puudutab keskkonnastandardite kohustuslikuks muutmist, ei ole sobiv, ta äh, raudtee äh, struktuuri tõttu ning tööturu tõttu, mis on erinev liikmesriikides ja seega tuleb siin lähtuda lähimuspõhimõttest ning äh, regionaalsetel ja riiklikel asutusel tuleb äh, otsustada, millised on vajalikud kaitsemeetmed personali jaoks. komisjon ei soovi manööverdamisvõimalusi vähendada ettevõtetele ja selles osas, mis puudutab nende osalust äh, riiklikes ettevõtetes. seda puudutab kompromissmuudatusettepanek B. ja lõpetuseks komisjon leiab, et teine osa kuu et, kompromissettepanekust, kus räägitakse kohalike piirkondlike riiklike eh, pädevatest asutuste raporteerimiskohustust me leiame, et see ei ole proportsionaalne ning sellel ei ole ka mingeid positiivseid tagajärgi. suur aitäh! suur aitäh! me kuulsime, kuulasime ära suure heameelega peadirektoraadi arvamuse ning me tunneme head meelt selle üle, et tööhõivekomisjoni poole on pöördutud selle dokumendiga ning et me saame samuti panustada transpordikomisjoni töösse ning et me saame ka raportööri toetada, kes saabki sõna arutelu kokkuvõtmiseks, aitäh. president. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh sõnavõtjatele, esmalt härra Pakk, aitäh koostöö eest. nüüd, mis puudutab härra Benjoni reageeringut, kes kahetses, et ei ole variraportööride koosolekut ette nähtud, see küll oli ette nähtud, aga me pidime selle tühistama, sellepärast et meil ei olnud lihtsalt äh, võimalik variraportööre kokku saada ja seega leidis aset pigem e-kirjade vahetus ja me saime siis aru, mis määral eh, erinevad variraportöörid ja kompromissmuudatusettepanekuid saavad toetada. kahjuks ei õnnestu meil kokku omavahel tulla eh, ja oma, ka ühele meelele me ei jõudnud, aga mis puudutab nüüd eh, proua Schröteri reageeringut seoses direktiiviga, siis ma nõustun, et vastav kompromiss tuleks tagasi võtta ja meil võiks olla eraldi hääletus muudatusettepanekute kohta, mis me sinna kokku võtsime, ma usun, et siin oli juttu kompromissist, et tee. mis puudutab määrust, siis te, te tegite kolm ettepanekut tõepoolest mida me peame veel arutama. ja vaatama, milline on teie poolt välja pakutud muudatuste mõju. ma usun aga, et kõike seda on võimalik teha järg, mõne järgmise tunni jooksul. nagu ma juba ütlesin, siis vaatame, kas me saame kokkuleppele ja suudame välja töötada lõplikud kompromissid. mis puudutab komisjonipoolseid reageeringuid ja kommentaare, siis ma tahaksin tänada teid selle väga detailse analüüsi eest. aitäh! Euh, suur, suurepärane, selles päevakorrapunktis äh, oleme me siis lõpetanud äh, tänaseks ja me hääletame kaheksateistkümnendal novembril. transpordikomisjon hääletab äh, kahekümne kuuendal novembril. nüüd kolmeteistkümnes päevakorrapunkt ja sõna saab läbirääkimistest ülevaate andmiseks nõukoguga. mis puudutas Euroopa abifondi enim puudust kannatavatele isikutele, proua raportöör, palun. Thank you, madam chair, well the suur tänu, proua esimees, komisjon jõudis kokkuleppele ja kolmepoolsetel läbirääkimistel tuli meil siis äh, rääkida sellest, äh, et mis saab puudust kannatavate abistamise fondist. kuueteistkümnendast oktoobrist oleme nüüd pidanud kolm, kahepoolseid äh, läbirääkimisi. nõukogu ettepanekus, nagu te teate, oli blokeeriv vähemus nõukogus äh, selles osas, mis puudutas programmi tühistamist ja ka toiduabi andmise lõpetamist. nõukogu tuli nüüd uute leping, kokku, tuli välja uute ettepanekutega. Äh, parlament pidas äh, MFF-i üle läbirääkimisi ja meil õnnestus saada lisaks üks miljard eurot äh, nii et eelarvet tõsteti kolme koma viie miljardi euroni nõukogu kokkulepe tegi ettepaneku muuta seda ettepanekut. kõigepealt tehti ettepanek välja töötada uus programm, millel oleks laiendatud kohaldusala ja see oleks kaasanud ka siis sotsiaalse kaasamise küsimused mitte ainult toiduabi jagamise, nii nagu see oli esialgses ettepanekus kirjas. Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond proua Perez, mina ja variraportöörid vaatasime nõukogu ettepaneku läbi. meie kõhklesime selle laiendatud kohaldusala osas ja väga palju tõstatus neid küsimusi, ähm, mis tõstatusid ka eelmine kord täiskogul ja siin komisjonis. nimelt, et äh, enim puudust kannatavatele ette nähtud abifond peaks siiski olema suudetud ainult enim puudatust, puudust kannatavatele. nõukogu tegi ettepaneku, et äh, seda ühte miljardit eurot äh, tuleks kaasata ja et põhiliselt peaks olema tegemist nii-öelda selliste toitva fondiga, nii et maks, meil on minimaalselt kolm koma viis miljonit eurot iga liikmesriigi kohta oli terve rida küsimusi, kus äh, nõukogu tekst erines sellest, mida parlament oli ette pannud. eriti selles osas, äh, mis puudutas erinevate huvigruppide kaasamist, meie ütlesime, et nad peaksid olema kaasatud. me kulutasime väga palju aega selleks, et teha muudatusettepanekuid ja me uskusime, et äh, me tegime edusamme, eriti mis puudutas äh, kohaliku tarneahela ülevaatamist, toidu äraviskamise vähendamist ja seda, et tagada, et inimesed sööksid tervislikult. meil olid mõned arutelud äh, nõukoguga ja me ütlesime, et me võiksime olla nõus sellega, et äh, kohaldusala laiendatakse, aga seda tingimusel, et sotsiaalse kaasamise fond äh, ühendatakse Eh, enim puudust kannatavate abifondiga ja et see kõik eh, toimub siis nii-öelda sotsiaalfondi katuse all. me oleme huvitatud eh, Euroopa Liidu poliitikate sünergiast, eriti mis puudutab kohaliku tarneahela ülevaatamist ja tervislikku toitumist ja me tegime ka terve rea muudatusettepanekuid nõukogu ettepanekule, hoolitsemaks selle eest, et nendest põhimõtetest, mille eest me oleme nii tugevalt võidelnud, jääksid ka tõesti, äh, et need põhimõtted jääksid pidama nõukogu ettepanekus räägitakse väga palju ka äh, sellest, et kohalikud köögiviljatootjad annavad äh, toiduabi ja selle, see abi peaks jääma püsima siis äh, need üleminekumeetmed, meile kõiki valmistab muret see, e, et programm tõesti käivituks võimalikult kiiresti ja ilma viivitusteta ja sellepärast me saame aru, et on teatud üleminekumeetmed, mida kasutatakse selleks, et äh, esimesest jaanuarist äh, saaks selle programmi käima lükata ning et liikmesriigid ja sealsed abiorganisatsioonid, mis äh, aitavad enim puudust kannatavaid, saavad ka olla kindlad, et esimesest jaanuarist on rahastamine tagatud ning et neid ei karistata mitte mingil moel meil olid kolmepoolsed läbirääkimised, me oleme teinud edusamme, meil on tehnilised töörühmad, mis töötavad selle küsimuse kallal, meil on ette nähtud kaks uut läbirääkimiste vooru. ja ma tahaksin nüüd tänada kolleege nende panuse eest, kõik on tõesti töötanud siin palehigis selle kokkuleppe saamise nimel. variraportöörid tegid koostööd, vaadates läbi ettepanekuid, mida tuli äh, üha juurde ja me kahekümne kaheksandal novembril tuleme viimast korda kolmepoolseteks läbirääkimisteks kokku. Äh, suur tänu, äh, proua äh, raportöör, proua Moran-Chartier ja siis ma ütlen ise ka paar sõna lõpetuseks jah, proua esinaine, suur tänu selle eest, et mulle annate võimaluse sõna võtta seoses selle teemaga. kõigepealt sooviksin ma tõesti siiralt tänada meie kolleegi Emer Costellot kogu selle töö eest, mis ta on ära teinud seoses selle väga tähtsa teemaga. ja, ja selle eest, mis ta on teinud triloogi raames. Emer Costello ütles ka seda, üks punkt, mis meie jaoks on esmatähtis, on see, mis puudutab Äh, kohalikke köögiviljatooteid, sest see punkt, nii nagu ta on praegu sõnastatud, välistab selle, et seal mingilgi moel saaksid äh, huvitatud äh, osapooled osu, osaleda toiduainete või need sotsiaalsed vürtspoed nõndanimetatud, et tegelikult ei nõua palju vahendeid ja mis inimesed kohapeal mulle on rääkinud, on see, et, et väga erinevad on need inimesed, kes käivad seal neid toidu to, või seda abi saama, saamas, sellepärast et see väike summa tegelikult aitab neid väga suuresti. nii et, et samal ajal on võimalik võimalik saada abi sellest fondist, aga samas jääda tõesti väärikaks. Need inimesed võivad olla noored üliõpilased ka näiteks. aga nii, nagu need asjad on praegusel hetkel sätestatud selles tekstis, siis see võimalus on ära võetud ja see kahjustaks just neid väga tähtsat rolli etendavaid sotsiaalseid abi, abivahendeid. ja see olekski minupoolne palve, et ma, et te mõtleksite selle peale. ka mina võtan sõna sellega seoses aga nii nagu raportöör ütles, et me oleme uuesti alustanud komisjoni ja nõukoguga läbirääkimisi selle, selles osas ja me ütlesime, et me edastame omapoolse ettepaneku nõukogule ja see ettepanek võib Mm, näeb ette kolm võimalikku stsenaariumit et kas võetakse siis, läheb käiku põllumajanduskomisjoni muudatusettepanek ja äh, eelarvekomisjoni ettepanek, mida meie komisjon ei toetanud, aga mis näeb ette seda, et mõningatel juhtudel et see, mida jagatakse läbi selle programmi, et palutakse kümme protsenti tasuda nende kaupade väärtusest. ja teine variant oleks see, et lihtsalt võetakse praegune sõnastus või see, see, mida sätestab see fond või võetakse see programm, nagu ta praegusel hetkel on olemas aga see ei ole kooskõlas sellega, mis komisjon räägib, sellepärast et komisjon ütleb, et väga keeruline on paika panna kaks raamatu, eraldi raamatupidamist, et kõigepealt, et kas müüakse need tooted või mitte. ja see keerukuse argument samas ei ole takista takistanud komisjonil nõustumast nõukoguga, kui nõukogu on rääkinud paralleelsest programmist, operatiivprogrammist mis tegelikult äh, vastab enam-vähem sellele, sellele sättele, millest meie räägime. nii et kogu see asi oleks nii või teisiti keeruliseks läinud, nii et mina selle argumendiga nõustuda ei saa. ja kolmas stsenaarium, eh, mille me koos raportööriga oleme välja pakkunud, on see, et me võimaldaksime vastavalt artiklile seitse sellest tekstist võimaldaksime et taotled, liikmesriik taotleb erandit just sellele tingimusele, et tasuta peaks jagama neid tooteid. Neid tooteid, mis selles, sisalduvad selles toiduprogrammis Food and Material Assistance. ja läbirääkimiste meeskond koostab, äh, tuginedes sellele omapoolse ettepaneku, mis saadetakse enne järgmist triloogi äh, komisjonile kas on veel sõnavõtusoove? ei ole. ja nüüd annan uuesti sõna raportöörile, palun. Thank you, Chair, and um, yeah. suur tänu, proua esimees. jah, ma arvan, et äh, nagu öeldud, äh, läbirääkimised lähevad päris korralikult edasi nii nõukoguga kui ka komisjoniga. aga ma arvan, et väga tähtis on äh, tagada äh, see, et see programm, mis välja töötatakse ja fond, mis käima lükatakse, tõesti vastaks inimeste vajadustele. Need, kes tegelikult on äh, abisaajad ja tihti on tõesti tegemist inimestega, kes elavad äärmuslikus vaesuses. aga nagu proua Morin Chartier ütles, ei tähenda seda, et äh, inimesed peaksid oma väärikusest loobuma, kui nad äh, sellest süsteemist abi saavad ja see on tõesti väga tähtis. nii et me tõesti üritame teha alternatiivseid ettepanekuid, mis võiksid äh, äh, toimida ja äh, aidata kaasa välja töötada rahuldav tulemus. nõukogu ja komisjon, nagu ka proua esimees ütles, on öelnud, et praegusel hetkel on tõkkeid, kuid me saame aru, et need tõkked on võimalik kõrvaldada ja tegelikult üks meie ülesandetest peakski olema nende tõkete kõrvaldamine ma veel kord kordaksin, et aja, aeg mängib siin väga tähtsat rolli on väga tähtis, et see programm äh, lepit-, selle programmi osas lepitaks kokku veel novembri lõpus, sellepärast et meil ei ole võimalik detsembrikuus enam kolmepoolseid läbirääkimisi pidada. ja need abi andvad organisatsioonid, mis sõltuvad sellest abist, loodavad ka meie abile ja loodavad, et meil õnnestub võimalikult kiiresti kokkuleppele jõuda. nii et suur tänu kõikidele kolleegidele julgustavate sõnade ja koostöö eest ja ma olen veendunud, et äh, see koostöö aitab meil jõuda ka tulemusteni ja seda veel novembrikuu lõpuks uh,. Thank you very much. Uh, suur aitäh. ja meie juhataja pidi hetkeks lahkuma, sellepärast et telefon helises, aga ma lähen edasi nüüd portugali keeles. ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde aga kuna meie esimees on hetkel väljas, siis teeksin ettepaneku viieteistkümnenda punkti juurde hoopis minna, milleks on turu juurdepääs äh, sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus. raportöör selles küsimuses on Philip de Backer Aldest. aga kuna teda siin ei ole ka, siis raporti või siis pigem arvamust äh, härra Philip Lennon palun esita-, esitleb. suur aitäh! jällegi, nagu kuulsite, härra De Backerit kohal ei viibi, mina esindan, tutvustan tema arvamuse eelnõu nõukogu ja parlamendi äh, ettepaneku kohta turulepääs äh, sadamateenuste valdkonnas ja madalama finantsjärelepaistvust. transpordikomisjon on juhtivkomitee ning tööhõivekomisjoni osa on päris selge. üle kolme miljoni isiku tõotab Euroopa Liidus äh, otseselt või kaudselt valdkonnas ning sellega luuakse töökohti ka äh, lähipiirkonnas. me tervitame komisjoni ettepanekut Euroopa õigusloome jaoks oli vajadus tekkinud äh, sadamate poliitikas. praegused pehmed meetmed ei ole piisavad, on õiguslikku ebakindlust. tuleb leida tasakaal sotsiaalkindlustuse, majandusliku konkurentsivõime ning äh, sadamate konkurentsivõime vahel üldiselt komisjoni arvamus on päris äh, piiratud praegu, ettepanekuga on raportöör rahul. Äh, oluline on silmas pidada õiguslikus äh, tekstis sadamate teenuste vabaduse pakkumist ka lõpptarbijatele. samuti tuleb tähelepanu pöörata töötajate töötingimustele. Philippe mõistab samuti seda, et äh, sadamapiirkondades võib olla töötajate töö ohtlik, seega rõhutab ta äh, turvalisuse elemente sadamates. ning samuti on oluline, et komisjoni ettepanek ei mõjutaks liikmesriikide äh, tööseadusi. rõhutatakse samuti sotsiaalse dialoogi aspekti ning põhjenduspunktides äh, palub ta, et komisjon äh, tuleks välja mingi muu ettepanekuga kohe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks mingit kokkulepet ei saavutada. sotsiaaldialoog liikmesriikides tasandil peaks leidma asendamist Euroopa Liidu tasandil sotsiaalse dialoogiga, ta tahab jääda endiselt kontakti äh, variraportööridega ning loodab, et lõppraport on kõikehõlmav ja rahuldav, aitäh. Muito bem, dou agora a palavra ao Sr. Bach sõna saab härra Pakk, palun. jah, äh, suur tänu, proua esimees. ma arvan ka, et meil suuri probleeme selle ettepaneku kursiga ei ole, mis tuli komisjonilt. olen nõus suures osas sellega, mida ütles kolleeg Benjan ja ka Philippe Bakkeri nimel. ma arvan, et majanduslikud väljakutsed äh, ja töövõtjate julgeolek ja turvalisus on väga tähtis küsimus Euroopa majanduse jaoks. komisjon tegelikult on õppinud juba kahest läbikukkunud katsest. komisjon on seekord äh, siin tõesti sotsiaalõiguslikud ja tööõiguslikud ettepanekud välja võtnud ja neid vaadatakse eraldi sektoriaalse dialoogi kaudu. ma olen sellega väga rahul. ma leian, et sotsiaalse dialoogi kaudu on meil võimalik tõesti korralik direktiiv välja töötada ja seda siis koostöös sotsiaalpartneritega. ma arvan, et küsimus praegusel hetkel ei ole meie jaoks tähtis, kuid hiljemalt siis, kui kolleeg Benjon ütles siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, äh, nii et siis hiljemalt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuleb meil see küsimus uuesti läbi vaadata, kuid nii kaugele me pole jõudnud. ja ma tõesti usun sellesse sotsiaaldialoogi ja olen sellesse panustanud põhjenduspunkt kümme, ma arvan, et selle kallal võiks veel natukene vaeva näha ja ma ka ise kavatsen ettepanekuid teha, et seda punkti tugevamalt äh, sõnastada. see oleks minu poolt praegu kõik ja äh, ootan juba põnevusega jätkuvat koostööd. Muito obrigada suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Schröter, komisjoni aseesimees. ja, jah, suur tänu, kolleeg Pahh juba mainis, et me mäletame väga hästi kahte esimest vooru eh, selles küsimuses, eh, aga sellegipoolest ma usun, et sotsiaaltoogi küsimused tuleb ka siia kaasata. ma ei ole nüüd päris kindel, et kas see ka õnnestub ja kes teab, äkki lükatakse sotsiaalne dialoog siiski tagasi, sest meil on siis vaja suuremat äh, häältekvooti äh, kui äh, määruse puhul, mis võetakse vastu äh, transpordiküsimustes ja sellepärast ma arvan, et põhimõttelised küsimused tuleks sellesse määrusesse sisse kirjutada ja sinna kuuluvad minu arvates täiesti selgelt töötajate kaitse ja seda eriti just töökohal ja sellel on tõesti palju suuremad mõõtmed kui see, mis on praegusel hetkel kirjas. ma leian, et me peaksime tõesti äh, Äh, siin äh, jõulisemalt edasi liikuma ja seal on tõesti ka häälte kvoot kõrgem ja praegusel hetkel ma kardan, et see asi lihtsalt äh, kukub kokku. aga tõesti õige on see, et komisjon on nii sellest aru saanud, et seda küsimust ei ole võimalik võrrelda varasemate dokumentidega, mis on selles küsimuses esitatud ja mis parlament on siiamaani kaks korda tagasi lükanud aga ma leian, et me tõesti peaksime seda siiski täpsemalt vaatama ja me peaksime mõtlema ka selle peale, et siin on äh, nõutud häälteenamus kõrgem kui sotsiaalse dialoogi puhul ja tõesti, ma ei tea, kas me saame sellest lihtsalt teerullina üle sõita. ja sellepärast ma leian, et põhiküsimused, lepingulised küsimused peaksid olema siin selgelt kirjas. Uh, muito obrigada, Sra. Schroeter. Uh... Suur aitäh, proua Schroeter. tere. Teile kiitis komisjonist, palun. Thank you very much, madam chair. suur aitäh, lugupeetud esimees äh,, daamid ja härrad. tahaksin äh, avaldada tunnustust tööhõivekomisjonile suurepärase tehtud töö eest raporti kallal me usume, et äh, peamised eesmärgid meie määrusega on leidnud teie komisjoni poolset mõistmist. tegemist on määrusega, millega me tahame tugevdada sadamate positsiooni Euroopa transpordiskeemis. ja sellega siis äh, me toetame ka majanduse taastumist. sellest tulenevalt ettepanek samuti aitab kaasa töökohtade loomisel. mõjuhinnangus toome me välja, et miljon tonni lisa kaubavedu tähendab kolmesadat uut töökohta sadama piirkonnas. see ei ole komisjoni hinnang, vaid OECD oma, mis oma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta sadamate raportisse seda ka selgelt ütles. lihtsalt äh, äh teile infoks kogu kaubavedu ulatub nelja, natuke alla nelja miljardite tonni ja me eeldame kasvu. see on ka põhjuseks, miks me tahame luua sadamate jaoks õigusliku raamistiku, millega pakutakse piisavat kindlust investeeringute jaoks ning võrdsed tingimused, mis on üheks peamiseks äh, eelduseks kasvuks erinevates piirkondades. ettepanekuga äh, luuakse tööriistakast, see ettepanek ei ole selline, kus me ütleksime, et üks lahendus sobib kõigile, nagu eelmise puhul, ja ka teie olete seda mõistnud, sellega antakse sadamavõimudele ning liikmesriikidele terve rida vahendeid, mille abil nad saavad kaitsta äh, sadamates tegutsevate kogukondade huve. eriti see tahaksin rõhutada seda, et selle ettepanekuga kutsutakse liikmesriike üles sisse viima kõrged standardid personali kvalifikatsiooni küsimustes ning samuti eh, tagama tervise ning eh, ohutuse eh, kõrge tase. me oleme väga suurt tähelepanu pööranud sellele, et tööjõuküsimused jääksid välja väljavalt ühel juhul, kus me tahtsime tagada, et sotsiaalsed õigused töötajatele tööstuses, mis praegu on muutumas, oleksid samuti tagatud. ja me mõistame, et ka raportöör on sellest aru saanud eh, läbi muudatusettepanekute, mis põhjenduspunktidesse välja on pakutud, samuti läbi muudatuse, mis on välja pakutud artiklisse sotsiaalsete õiguste tagamise kohta. samas pärast pikki arutelusid sektoriga lõime me sotsiaalse dialoogi komitee, mis tegelikult tegeleb peaasjalikult kahe teemaga esmalt tervishoiu ning äh, ohutusküsimused ning äh, see on äärmiselt oluline ning samuti koolitus ning kvalifikatsioon. Äh, sotsiaalne dialoog on juba pihta hakanud, esimesed koosolekud leidsid aset ja üks koosolek leiab aset veel enne selle aasta lõppu ning mitu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. meie omalt poolt tahame ka abistada veel sotsiaalpartnereid aruteludes. kokkuvõtteks tahaksin tänada raportööre ning samuti kõiki parlamendi liikmeid, kes sõna võtsid. Teie suhtumine toetab meid ja me tervitame enamust ettepanekutest, mis raportis tehti ja muidugi mõistame, ootame eh, ka teiepoolseid muudatusettepanekuid ning edasist tööd, mis komisjonis tehakse eh, ja mis kindlasti aitab kaasa tulevastele arengutele peamises eh, komisjonis, mis on vastutav selle küsimuse eest, ehk siis transpordi omas, aitäh. Obrigada uh,, passo agora a palavra ao senhor. suur tänu. nüüd on sõna härra Benjamin lõpetuseks, kokkuvõtteks. Yes, uh, thank you for the uh, comments from the jah, aitäh kommentaaride eest variraportööridelt ning samuti komisjonilt. meie töötame konstruktiivselt, tahame teha ise, tahan teha ise paar muudatusettepanekut, kaks väikest küsimust, kus komisjoni ettepanek on selline, mida meil ei äh, ole võimalik kokku sobitada Ühendkuningriigi sadamate olukorraga, mis on täielikult erasektori käes seal ei ole tegutsevad sadamavõimud või kohalikud võimud, vaid sadamad on üksteisega otseses konkurentsis, nii et teatud väikestes valdkondades, siin ma ei pea silmas töösuhteid, vaid hindu ja muid taolisi küsimusi. siin me võib-olla peame tegema väikseid muudatusettepanekuid, sellepärast et tundub, et siin lähtutakse teistsugusest mudelist, aga jah, need muudatused on niisugused sellised päris konkreetsed, väga täpsetes valdkondades, aitäh. Eh, suur tänu, härra Benjan. ja mis puudutab nüüd tähtaegu, muudatusettepanekute esitamiseks, siis üheksateistkümnenda novembri keskpäevani on aega teil selleks muudatusettepanekuid hakkame uurima, arutama viiendal detsembril. kompromissettepanekud lähevad arutamisele seitsmeteistkümnendal detsembril ja hääletus komisjonis leiab aset samuti seitsmeteistkümnendal detsembril. Läheme nüüd edasi ah,. vabandage, proua esinaine. Your, um... Donc on a fait les 15, on va revenir au 14. Euh, merci, chère vice-présidente. Äh, suur tänu, proua aseesimees, selle eest, et võtsite niimoodi äh, üle aga astume nüüd sammukese tagasi ja hakkame arutama neljateistkümnendat päevakorrapunkti ja seda küsimust, mis puudutab siis direktiivi kaks tuhat kümme kaheksateist muutmist seoses Majoti staatuse muutmisega. koordinaatorid on selle eest vastutuse mulle usaldanud ja tegemist on tege-, tegelikult kiireloomulise äh, küsimusega ja põhiliselt äh, õigusliku küsimusega. Majuti territoorium on muut-, tema staatus on muutunud ja see staatuse muutmine jõustub esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist ja Majotist saab rüpp ehk siis kauge piirkond, meretagune piirkond, ennem oli ta meretagune piirkond ja nüüd see, seoses selle staatuse muutmisega peab Majot hakkama kohaldama tervet rida õigusakte, Euroopa Liidu seadusandluse õigusakte ja sealhulgas ka kokkulepe sotsiaalpartneritega seoses vanemapuhkusega. Euroopa Komisjon on välja tulnud omapoolse ettepanekuga seoses selle teksti jõustumisega ja see tugineb aluslepingu artiklile sada viiskümmend viis kus nõukogu räägib nendest kokkulepetest, mis on sotsiaalpartneritega sõlmitud, aga seda on tehtud ilma Euroopa Parlamendiga konsulteerimata. ja nõukogu on leidnud, et see protseduur, mitte just konkreetselt selle, selle teemaga seoses, aga mis on seotud Maioti staatuse muutmisega, et kaasotsustusprotseduur oleks väga pikk ja komisjoni ettepanek õiguslikku alust muudeti ja viidatakse artiklile kolmsada nelikümmend üheksa aluslepingus, kus räägitakse siis sellistest olukordadest, mis puudutavad kõige kaugemaid piirkondi. ja see võimaldab omakorda seda, et Euroopa Parlament käsitleb seda kiireloomulise küsimusena. ja kui me esimest korda seoses selle paketiga, Majuti staatuse muutmise paketiga pöördusime õigustalituse poole ja õigustalitus leidis, et nõukogu poolt selline õigusliku aluse muutmine ei ole asjakohane ja seega ei ole ta ka vastuvõetav. paradoks seisneb selles, et tööhõivekomisjon ja kui nõukogu nüüd on muutnud õiguslikku alust, et nüüd konsulteeritakse tööhõivekomisjoniga. aga kui me nüüd mõtleme selle peale, mis õigustalitus ütles, siis et meid konsulteeritakse sellepärast, et ei peaks meiega konsulteerima, et väga aga mm samas me peame ikkagi arvesse, arvesse võtma seda tähtaega ehk esimene jaanuar kaks tuhat neliteist. aga kõigest sellest johtuvalt oleme meie välja pakkunud omapoolse muudatud, muudetud teksti ja võtame arvesse komisjoni poolt välja pakutud õiguslikku alust ja, aga samas peame arvesse võtma seda, et meretagusest territooriumist saab Maiotist öö, äh, kõige kaugem piirkond, perifeerne piirkond. ja, ja peame arvesse võtma ka seda, et millal kõik need õigusaktid peavad äh, rakenduma majuti kohta. ja kõik see on põhjuseks, miks meie peame siin rääkima majuti staatuse muutmisest. Äh, nõukogu juba eelmisel täiskogul meie aseesinaine Elizabeth Schötter võttis sõna sellega seoses ja ilmselt võtab ta äh, ka järgmisel täiskogul selle kohta sõna ja aga nõukogu, sest nõukogu on taas palunud, et me seda kiireloomulise, loomulise küsimusena ähm, käsitleksime, aga oktoobri täiskogul me ei olnud nõus seda käsitlema niimoodi, aga me võtsime endale kohustuse, et et me tegeleme selle äh, küsimusega ja see läheb detsembri täiskogule. aga ma ei saa aru, miks nõukogu jälle taaskord äh, palub seda ja sugugi mitte meid ei usalda selles osas, aga, aga selline see olukord praegu on. kas keegi soovib sõna? sõnavõtusoove ei ole, suur tänu teile teiepoolse usalduse eest ja ma tänan ka Elizabeth Schröterit äh, selle eest, et, et ta siis järgmisel täiskogu istungil võtab uuesti sõna ja esineb, esineb sellesama sõnavõtuga, millega ta esines juba eelmine kord, nii et aga järgmisel nädalal arutame me seda küsimust. kui mingeid kommentaare ikka jätkuvalt ei ole, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateist november keskpäeval inglise keeles ainult ja elektrooniliselt allkirjastatuna ja me hääletame seda raportit kahekümne kuuendal novembril, et me siis järgiksime oma endale võetud kohustusi seoses detsembri täiskukka. ja nüüd oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga ja oleme jõudnud päevakorrapunkti kuusteist juurde ja siin annan ma sõna Adam Koosale, kes tutvustab meile neid kahtekümmet muudatusettepanekut, mis on esitatud tema raportile, mis puudutab Euroopa Komisjoni seitsmendat ja kaheksandat ühtekuuluvuspoliitika aruannet ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta strateegilist aruannet programmide rakendamise kohta perioodil siis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, palun. tänu, Kasson. Örülök, hogy beszámolhatok erről a suur tänu selle eest, et mulle sõna annate. mul on tõesti väga hea meel, et ma saan sellest tekstist rääkida. kõigepealt lubage, et ma tänan Jabaöörit äh, tema poolt ära tehtud töö eest ja ma tänan teda ka selle eest, et ta eelmisel korral mind äh, esindas. Äh, pärast eelmist koosolekut on esitatud kakskümmend muudatusettepanekut, ma analüüsin, ala, analüüsin neid ja mul minu suhtumine enamusse nendesse muudatusettepanekutesse on positiivne, sellepärast et kõik muudatusettepanekud on, äh, liiguvad enam-vähem samas suunas ja ma võin nendega nõustuda. ma võin juba praegu teile öelda, et me kindlasti leiame vale, vajaliku kompromissi ja me suudame selle töö suhteliselt kiiresti lõpule viia, aga sellegipoolest paar märkust Äh, mitmeid muudatusettepanekuid äh, on esitatud äh, ja muudatusettepanekuid, mis on sarnased ja mis räägivad samadest isikute rühmadest, aga kasutavad erinevaid väljendeid või erinevaid sõnu, kirjeldamaks neid öö, gruppe. aga sellest ma kindlasti räägin variraportööriga järgmisel korral, tagamaks selle, et me tõesti räägiksime ühte ja sama keelt. proua Harkini muudatusettepanek number üks. siin tahaksin ma küsida proua Harkinilt selgitust selle kohta, mida ta mõtleb või mõistab selle all nende erinevuste all riikide vahel, kes osalevad programmis ja kes ei osale programmis. mis on see erinevus nende ka kahte liiki riikide vahel? et kõigist teistest muudatusettepanekutest oleme aru saanud ja ma võin nendega nõustuda, aga et mis on siis nüüd see erinevus või vahe nendel riikidel, kes osalevad programmis ja kes ei osale programmis. ja veel üks muudatusettepanek äh, proua Papadopoulou muudatusettepanek, mis räägib erinevatest riikidest. ma arvan, et oleks äh, parem, kui me räägiksime piirkondadest, lõunapoolsetest piirkondadest ja põhjapoolsetest piirkondadest, kus puututakse kokku enam-vähem samade probleemidega seoses Ühtekuuluvusfondiga, aitäh! suur tänu, kas keegi soovib sõna? Alejandro Cercas ja Mariann Harkin. palun, Alejandro Cercas. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre de la señora Papadopoulou, que no está aquí. suur tänu äh, proua Papadopoulou nimel, äh, keda täna kohal ei ole, tahaksin ma äh, raportööri südamest tänada ära tehtud töö eest ja tahaksin tänada teda ka selle eest, tema suhtumise eest nendesse kümnesse muudatusettepanekusse, mis ma olen esitanud. ma arvan, et mingit probleemi sellega ei tohiks olla ja me suudame kokku leppida nende osas. aga mis puudutab äh, raportööri esitamise, esitatud küsimust, kindlasti mu kolleeg vastab sellele, et milliste riikide, milliste piirkondadega täpselt tegemist on. Te kindlasti teate, et on olemas riike, kus kõik piirkonnad kõiki piirkondi puudutavad teatud abiprogrammid. ja teinekord äh, ja sellega seonduvad ka sanktsioonid või karistused seoses nende abiprogrammide vahendite kasutamisega. nii et ma arvan, et täiesti asjakohane on rääkida piirkondadest, aga samas peaks rääkima ka teatud riikidest, kelle suhtes kohaldatakse ühtekuuluvuspoliitika osas teatud pii-, piiranguid. ja lõpetuseks, härra Kuusa, tahaksin täpsustada ka seda, et et te ei peaks olema liiga suuremeelne ja rõu- ja nõus, nõustuma mõningate kolleegide muudatusettepanekutega, mis ei kuulu meie komisjoni pädevusse. näiteks muudatusettepanekud kaheksateist, kakskümmend ja kakskümmend neli. Nad ei ole vastuvõetavad sellepärast, et nad ei kuulu meie komisjoni pädevusse sest nad puudutavad tegelikult rohelist sünergiat ja nad jäävad meie komisjoni pädevuse piiridest välja kaheksateist, kakskümmend ja kakskümmend neli on need muudatusettepanekud, millega seoses meil on probleemi ja ma tahaks siin selles osas äh, äh, hoiatada ette juba sekretäriaati. Me perdonen, pero mi ángel de la guarda, que es mi asistente, me dice que estas cuatro enmiendas ma väga vabandan, minu assistent ütleb mulle ah,. ei, need neli muudatusettepanekut puudutasid järgmist raportit Ah, ma ei ole päris kindel, ma aru sain, aga nüüd on sõna Mariann Harkinil. Thank you, thank you very much and thank you to Mr Kosa. suur tänu, suur tänu härra Koosale, et te küsisite minult küsimuse muudatusettepaneku üks kohta ja ma arvan, et härra Serkas tegelikult osaliselt juba vastaski sellele minu eest. vaadates seda raportit, mis tuli komisjonilt, see strateegiline raport, seal on selgelt välja öeldud, et kriisišokkidel ei ole erinevates liikmesriikides ühtemoodi vastatud ja liikmesriigid, eriti just programmiriigid, on praegu probleemides just kaasrahastamise ja fiskaalkonsolideerimise pärast võib-olla ei ole see päris õige lähenemine ja me võime arutada seda küsimust, aga ma arvan, et me peaksime vähemalt arutama. ja nagu härra Serkas ütles, meil on siin tõesti võimalus, et siiski meid karistatakse, aga see on hoopis teine lugu. ainus märkus, mille mina soovisin teha, puudutas minu muudatusettepanekut kuusteist, kus teie arvamuses räägitakse äh, Äh, puuetega inimeste hooldajatest, äh, kui need on perekonnaliikmed. ma lihtsalt jätaksin hooldajad sisse, ma ei hakkaks siin isegi perekonnaliikmeid välja tooma eraldi. ma loodan, et olete sellega nõus. see on minu poolt kõik ja suur tänu, härra Koosa. kas kolleegid soovivad veel sõna? proua Šotor. Ähm, jah, hästi lühidalt mina tõesti ootan neid arutelusid, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitikat praegusel hetkel rünnatakse. me teame seda, me teame, et makromajanduslikud tingimused võib-olla kirjutatakse ühtekuuluvuspoliitikasse sisse. ja sellepärast on väga tähtis selle raportiga selgeks teha, et ühtekuuluvuspoliitika ja makromajanduslikud tingimused tegelikult välistavad üksteist ja kui me soovime saavutada seda, et tõukefondide vahendeid tõesti kasutataks selleks, et piirkondasid edukamateks muuta, siis ei tohi ju äh, rippuda pea kohal seda kirvest, et need maksed peatatakse või et üldse ei maksta välja. me tõesti peaksime äh, hoolitsema selle eest, vahendid läheksid sinna, kus siiamaani pole piisavalt arengusse Euroopa Liidus investeeritud. ja novembrikuus me võtame selle suure paketi vastu ning selle tagapõhjaks on ka tegelikult see raport, isegi kui ta on tagasivaatav raport. komisjon, palun um,. Thanks for having the opportunity to, to talk about suur tänu, et andsite võimaluse sellest küsimusest rääkida. me leiame, et need dokumendid, eduraport ja strateegiline dokument täiendavad üksteist. siis, kui eduraportis me analüüsime olukorda, siis strateegilises raportis me teeme ettepanekuid ja tegelikult äh, võtame kokku selle panuse, mille ühtekuuluvuspoliitika on andnud selleks, et probleeme lahendada. eriti neid, mis on tekkinud kriisiga. see on täiesti selge, et äh, mida rohkem äh, me langeme majanduslangusesse, seda rohkem tulevad välja ka kriisi mõjud. meil tuleb tõesti paremini analüüsida äh, seda, mispärast on äh, töötus äh, suurenenud. Äh, kriisi tõttu kohalike omavalitsuste võimed kaasrahastada projekte on vähenenud, seega avalikud investeeringud on vähenenud. meil tuleb see probleem lahendada ja me oleme teinud ettepanekuid oma dokumendis ja oleme tõstatanud ka avaliku sektori teenuste kvaliteedi küsimuse, eriti just linnapiirkondades. sotsiaalfond on olnud väga kasulik äh, ja nagu me teame, et tõesti inimressurssi tagamisel on olnud äh, see roll väga, see fond väga tähtsa rolliga. see küsimus, mis tõsteti viimases sõnavõtus. komisjon leiab, et äh, ühtekuuluvuspoliitika annab kõige paremini tulemusi siis, kui makromajanduslik äh, õhkkond on äh, hea ja sellepärast me need tingimused ka sisse soovisime kirjutada. me muidugi kuulame ära teie mured selles küsimuses ja väga tähtis on see, et äh, need tingimused oleksid proportsionaalsed. suur tänu. Äh, mis sa särkas? sa särkas või ei, te juba rääkisite. hästi lühidalt tahaks reageerida komisjoni poolt öeldule inimesed, kes peaksid väga aktiivselt kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat, tunduvad, eh, jätavad selle mikro, makromajanduslike eh, muutujate eh, mõju alla, mitte vastupidi. me peaksime kõik vahendid eraldama selleks, et toetada inimesi, sellepärast et praegu on täiesti vastuvõetamatu vaesuse ning töötuse tase tekkinud? komisjon, kas tahate vastata? köszönöm a szót. Köszönöm a Martin. Raportőr. I just want to totally support what Mr. Serkis has said, so I won't. Harke. Äh, ma jään oma seisukohtade juurde Tehát köszönöm a szót, én is ugyanezt szeretném elmondani. Lugupeetud raportöör, härra Kossa. jah, suur aitäh! ka mina olen täiesti nõus proua Schröteri ning kolleegi Serkase arvamusega. tegemist ei ole juhusega, et ka enamus muudatusettepanekuid seda arvamust kajastavad. suur aitäh proua Harkinile vastuse eest esimese muudatusettepaneku kohta siin probleeme ei ole. mis puudutab kuueteistkümnendat muudatusettepanekut, siis siinkohal saan ainult üle korrata seda, mis juba ütlesin. meie peame siin silmas sama olukorda, aga natukene teisest aspektist lähtudes. ma olen kindel, et suudame leida kompromissi. ja ma ootan koostööd kolleegidega ja olen veendunud, et kindlasti leiame õiged lahendused, aitäh! muudatusettepanekud vaatame läbi kahekümne viiendal novembril, hääletamine kahekümne kuuendal novembril ning eh, regikomisjon kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril järgmisel aastal. selle punktiga lõpetasime ja nüüd läheme seitsmeteistkümnenda punkti juurde. David Kaasa raport, aga ma ei näe teda siin keegi asendab teda, härra Koosa, jah. Eh, hea tava kohaselt ning eh, me vaatame läbi kakskümmend viis muudatusettepanekut, mis on tehtud David Kaasa omaalgatusliku raportisse kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani kaks tuhat kolmkümmend, tegemist on arvamusega, mille meie komisjon saadab ENVI ja ITRE komisjonidele kelle poole siis on pöördutud vastavalt artiklile viiskümmend üks, härra raportöör. köszönöm szépen a szót, Kassa úr helyett. suur aitäh, ma asendan siin härra Kaasat ja ma üritan teile edastada tema poolse sõnumi. suur aitäh kolleegidele töö eest eriti mis puudutab variraportorite tööd ja suur aitäh muudatusettepanekute eest. härra Kaasa arvab, et enamus muudatusettepanekuid on sellised, mis võivad sobida, sellepärast et siin eh, on arvamus sama kui talle endale ning eh, on võimalik häid, heade kompromissideni jõuda. kokku on viis kompromissi ning ta äh, edastab need kas siis variraportööridele täna õhtul või hiljemalt homme. üks, kaks, kümme, üksteist, kolmteist, äh, neliteist, viisteist, äh, seitseteist, kaheksateist, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli. Need on siis need muudatusettepanekud, mida katavad kompromissid ma usun, et äh, see on päris hea lahendus. aga kolm, neli ja kuus härra Kaasa saab nõustuda nende muudatusettepanekutega. viis, kuusteist, seitseteist, kaheksateist. ta on pigem nendega nõus nii et nad kaasab äh, teatud osad neist muudatusettepanekutest oma kompromissi. ja äh, härra Kaasa ootab ka edaspidi koostööd kolleegidega ning on veendunud, et ta suudab välja töötada tasakaalustatud teksti. suur aitäh, kas on sõnavõtusoove, härra Serkas, palun? jah, hästi lühidalt võib-olla saaksin lihtsalt tänada härra Koosat äh, suuniste eest, mis ta meile kompromisside kohta andis ning äh, tahaksin lihtsalt veel selgitada, et ajasin segamisi Koose ja Kaasa raportid. Need kaheksateist, kakskümmend ja kakskümmend neli, need olid siis need, mis on minu fraktsiooni jaoks problemaatilised, sellepärast et me leiame, et need on väljaspool äh, tööhõivekomisjoni pädevusi, aga aitäh härra Kaasale. suur aitäh, kõik äh, siis selgitame ära õigel ajal Kaasa ja Koosa vahel. üks asendab teist, nüüd äh, asjad on natukene segased, aga tundub, et nüüd on kõik korras. nüüd saab sõna komisjon. ei, jah, ei, ei, nüüd jah, jah, palun. sorry, thank you very much um.... jah, vabandust, aitäh, nagu te teate, komisjonina üritame me tulla välja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses juba konkreetsema ettepanekuga kaks tuhat kolmkümmend kliima ja energia amestiku kohta. see on oluline raamistik ja oluline on endiselt edasi toetada rohelist äh, tehnoloogiat selleks, et äh, tugevdada majanduskasvu ning äh, tööhõive loomist Euroopas. praegu me oleme välja töötamas mõjuhinnangut, kus ähm, arvestame täiel määral samuti tööhõive aspektidega. tahaksin tervitada Äh, seda, et siin on ära mainitud viis äh, miljonit, mis tulevad komisjoni aruandest. praegu me hindame tööhõive mõju just pikemas perspektiivis Euroopa Liidu kliima- ning energiapoliitikate raames ja mõjuhinnangutest tuleb välja, et et sellel sektoril on omad tagajärjed tööhõivele erinevates teistes sektorites. koolitus ja tööhõive on kindlasti sellised aspektid, millega tuleb täiel määral arvestada, aitäh! aitäh! härra raportöör, härra Koosa. Annyit tudok mondani, hogy az összes üzenetet továbbítom suur aitäh, lugupeetud esimees, ma võin ainult ütelda, et äh, kindlasti edastan kõik teie sõnumid edasi härra Kaasale ja äh, näen hea meelega, et nüüd on äh, kõik kommentaarid, märkused meile teada. suur aitäh, sellega oleme lõpetanud selle punktiga, vaatame seitsmeteistkümnendale läbi kompromissmuudatuse ettepanekud ja kohe siis ka hääletame ja edastame oma arvamuse ITRE-sse ning ENVisse õigeaegselt, nemad hääletavad üheksandal jaanuaril, enne kui küsimus jõuab täiskogule veebruaris. nüüd viimane päevakorrapunkt, kus on tegemist tööhõive sotsiaalküsimuste komisjoni tegevusega ka Horvaatia visiidiga seitseteist kuni kakskümmend, üheksateist kuni kakskümmend september kaks tuhat kolmteist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 ei olnud selles delegatsioonis eh, mitte kõige tähtsam inimene, eh, härra Ööri oli see, teda saatsid ära Philippe Bula ja ECR-i esindajad ja käisime Zagrebis Horvaatias. Eh, seoses sellega tahaksin teha kaks tähtsamat märkust. noorte tööpuudus on viiskümmend protsenti selles. ja see on tagantpoolt tõesti kolmas kõige hullem tulemus Euroopas. ja tegelikult võib öelda et, et kaheksakümnel protsendil noortest ei ole korralikku töökohta, neil on kas ajutine töö, nii et Horvaatia ootab tõesti seda noori puudutavat algatust ja muuhulgas ka neid noortele antavaid garantiisid. see oli esimene märkus ja teine märkus on, puudutab ähm, ebaseaduslikku tööd ja mille määr on tõesti väga kõrge väga palju on hooajalisi töötajaid põllumajanduses, hooajaliste töötajate staatus on nüüd eh, seadustatud aga, aga kolmkümmend protsenti on siis eh, tööd, mida tehakse ebaseaduslikult ilma lepinguta. ja on ka selliseid sektoreid, kus see ebaseaduslik töö võib olla kuuskümmend protsenti ja nii on see just põhiliselt teenuste sektoris. Horvaatia on äh, läbi viimas oma tööseadusandluse reformi ja põhiliseks eesmärgiks on just võitlus äh, ümbrikupalkade musta tööga, ebaseadusliku tööga. mis puudutab meie külaskäiku siis Horvaatial on e- erimeelsusi Euroopa Komisjoniga mõningates küsimustes ja ega nad eriti, ega me eriti oodatud ei olnud sinna. E- kõige probleemsem küsimus puudutab ähm, inimsusevastaseid kuritegusid ja just üht luurejuhti ning tema poolt äh, toime pandud rikkumisi. meedias on väga palju räägitud sellest ja sellega seoses ka Euroopa vaistamismäärusest, et kuidas nüüd öelda, et see atmosfäär Horvaatias ei olnud just kõige sõbralikum. lisaks sellele on käimas Euroopa koolitusprojekte, mis on suunatud noortele ja puudutab just IT-alast koolitust, aga see puudutab ähm, mitte väga suurt arvu noori, umbkaudu nelikümmend inimest, aga sellest ma tahtsin lihtsalt rääkida selleks, et lõpetada sellise positiivses tonaalsuses. kas keegi soovib sõna? ei ole sõnavõtusoove. sel juhul suur tänu Edith Bauerile selle ülevaate eest, sellest tähtsast äh, missioonist Horvaatiasse ja seega oleme me ammendanud oma päevakorrapunktid ja äh, üheksateistkümnenda päevakorrapunkti all keegi midagi muude küsimuste all pole välja pakkunud ja järgmine koosolek leiab meil aset kaheksateistkümnendal novembril, tegemist on erakorralise koosolekuga Strasbourgis ja nii nagu kõik teavad, seal saavad aset leidma tähtsad äh, hääletused. et see on siis kaheksateist november kell seitse ja tuletan meelde, et kahekümne esimesel novembril, neljapäeva hommikul on meil ühiskoosolek majandus- ja rahanduskomisjoniga. selleks, et äh, kuulata äh, Olli Rehni ja Laslo Andori sõnavõtte, mis puudutab äh, majanduskasvu ja hoiatusmehhanismi, nii nagu komisjon sellega eile välja tuli. ja siis on meil veel kaks, äh, veel kaks koosolekut, kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal novembril eh, kahekümne viiendal pärastlõunal, kahekümne kuuendal hommikupoole, aga ma läksin natukene liiga kiirelt, liikusin edasi, et üheksateistkümnenda päevakorra punkti all soovitas kallis kolleeg Regner ühe punkti tõstatada, ühe küsimuse tõstatada. Äh, Dankeschön, Frau Vorsitzende, dass Sie mir noch das Wort. suur tänu, proua esimees, et mulle sõna andsite. tahaksin lihtsalt protokolli lasta kirja panna, et mul on väga kahju, et see komisjoni koosolek just fraktsiooni koosolekute nädalal toimub. ma tean, et siin on terve rida põhjusi selleks aga ma leian, et fraktsiooni koosolekute nädalatel peaksime me siiski tegema fraktsiooni tööd ja tahtsin selle veel kord välja tuua. Äh, kallis kolleeg, ma mõistan teie muret, aga kui te vaatate meie töökorralduse piiblit ja see on see suurepärane tabel mis äh, käib kogu aeg saadikutega kaasas ja siis on selgelt kirjas, et tegemist on jaotatud päevaga. ja üldiselt sellega probleemi ei ole. sellepärast, et äh, äh fraktsioonid tavapäraselt äh, meie, meie peakorterist nagu eriti kaugemale tööd tegema ei lähe nendel päevadel ja aga ma mõistan teie märkust ja jagan teie muret ja näen ka seda, et, et on kolleege, kes ei ole meie töös saanud osaleda täna, aga samas ma tänan neid, kes on jäänud kohale. aga kui me nüüd hakkame arutama järgmise aasta töökalendrit, siis me võime kontrollida, et, et selline olukord ei korduks aga ma tuletan meelde, et me vastutame selle päeva töökorralduse eest äh, kahasse. jaa komis-, et see on jagatud siis komisjonide ja fraktsioonide vahel, nii et see on selline kattum, kattumine, mis minu pädevusse paraku ei kuulu. suur tänu teile ja kohtume siis järgmisel esmaspäeval, kaheksateistkümnendal novembril Strasbourgis kell seitse